millist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on äh, kõigile kättesaadav, kas selle kohta on kommentaare? ei ole. sellega on protokoll kinnitatud. ja äh, mõningad sissejuhatavad märkused. täna on Euroopa päev ja veetsin suurema osa tänasest päevast Firenzes